kolleeg Sukat ei ole kohal, tema seega sõna ei saa. ma tahaksin teile vastavalt kodukorra artiklile kakssada kuusteist lõikele neli teada anda, et me ei et keegi ei ole vastu ähm, äh, hääletusparandusele äh,